Äh, teile kõigepealt teada anda, et me oleme saanud väga palju hääletuste selgituste taotlusi, me saame istungiga jätkata kuni kolmveerand kolmeni, hiljemalt siis peame me lõpetama, selleks et oleks võimalik saali ette valmistada järgmiseks äh, täiskogu istungiks. ja kõik äh, ülejäänud äh, hääletuste selgitused võetakse siis ette homme ja hääletuste selgitusi on võimalik esitada ka kirjalikult. ja kõigepealt saab sõna härra Korbet härra Mato raportiga seoses härra president, me eile, kui me eile seda arutasime, siis härra Farage äh, tõstatas ühe asjaolu, mis ei ole sellega kuidagi seotud, aga puudutas äh, ühte teist kalaliiki äh, ja selle kaitsmise meetmeid, millega ta ei olnud äh, rahul ja seetõttu ta äh, äh, ründas Euroopa Komisjoni. inimene, kes on nii kaua olnud Euroopa Parlamendi liige, peaks ju teadma, kuidas komis-, vastus, võetakse vastu õudusakte. komisjon tegi ainult ettepaneku ja tegelikult valitsuste esindajad ju võtsid vastu otsuse, mille vastu ta oli ning Äh, George Eustace, äh, Briti minister, oli nende hulgas, aga selle asemel, et pöörduda nende poole, kes vastutasid selle äh, õigusakti eest, ründas ta Euroopa Komisjoni ja näitas sellega, et ta ei tea, kuidas asjad käivad ja ta lihtsalt üritab kasutada seda teemat ära tule, jär, tulevases Briti referendumis, see on väga kahetsusväärne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 kui siin on äh, nii lärmakas äh, ja kui ei austata neid, kes soovivad sõna võtta, siis on väga raske sõna võtta siin. võeti vastuse ähm, äh, otsus, resolutsioon äh, lükati edasi, ma pean ütlema, et kvoot ei ole piisavalt hea, sellepärast et see töö, mida kalurid igapäevaselt teevad, sõltub sellest, mida me siin otsustame rahvapartei muidugi toetab ühte kvooti, me räägime siin küll harilikust tuunist, aga tegelikult võiksime rääkida ka ükskõik millisest teisest kalaliigist, mida siin kasutatakse ettekäändena see, mida me teeme kalanduspoliitikas, ei ole aus. ikka ja jälle räägitakse siin äh, suveräänsusest, aga tegelikult ähm, kodanikke ei toetata. ja ei väljendatud sellist seisukohta, mis väljendaks tegelikult kalurite väärtust. ja seetõttu ma sõnaga võtan, jah, nüüd äh, arutatakse seda raportit uuesti, me tegeleme kõik sellega, see on väga tore, aga tegelikkus on, et need kalurid, kes Vahemeres püüavad harilikku tuuni, nad peaksid saama sellise kvoodi, mis oleks õiglane. ja nüüd saab sõna härra Momikins. tänan, see, selle resolutsiooni ettepaneku eesmärk oli äh, parandada ühise kalanduspoliitika äh, tõhusust. see puudutab siis Atlandi äh, ookeani idaosa ja Vahemere ähm, piirkonda. ja siin äh, rõhutatakse siis äh, traditsiooniliste püügivahendite kasutamist, kuid see kätkeb endas ka mitmeid probleeme. me ei tohiks siin lasta silmast, silmist tasakaalu ähm, ähm, majanduse ja, ja äh, kalastustingimuste vahel. ja siin peab silmas pidama ka ühist kalastuspoliitikat ja ma loodan, et me oleme siin õigel ajal, härra Hanan. suur tänu äh, äh, alati tasub hinnata organisatsiooni tema ähm, tulemuste kohaselt ähm, meil ähm, tulevad siia näiteks äh, komisjoni esindajad aru andma erinevatel teemadel, nii et esimene küsimus on siin, et äh, kuidas äh, on siis juba toime tuldud. ühine kalanduspoliitika pärineb meil aastast seitsekümmend kaks ja vaatame, mis on äh, selle ajaga äh, saavutatud, kui me vaatame kalavarusid Põhjameres ja mujalgi äh, enne kui me siis edasi läheme, me liigume lihtsalt ökoloogilise katastroofi suunas. kas siin on mm, mm, Mm, midagi, mis, mis näitab meile, et, et nende tegevus on seni õigustatud olnud, tänan. nüüd saab sõna kolleeg Wolf. lugupeetud esimees, täna üks inimene, Malta volinik, on Äh, sisse viinud niisuguse reegli, mis äh, mõjutab kaheksasada tuhat, tuhandet inimest Ühendkuningriigis ja siin on tegemist tõesti ainult inimesega, kelle poolt nad ei ole äh, hääletanud ja tema otsusel on niivõrd tugev mõju, see, siin ei hoolita demokraatiast ega inimeste osalemise võimalust. Aaron Linkma ütles kunagi, et üks inimene ei tohiks ilma teiste nõusolekuta valitseda ja millal Euroopa Liit ükskord mõistab seda, et juhtimine toimub inimeste äh, abil, nende toetusel, nende otsustamisel ja mitte ainult ühe inimese äh, otsustamisel, kes ei ole nende poolt valitud. tänan tänan, no parlament tegi, ta, parlament hääletas täna, ettepanek tuli komisjonilt, parlamendilt ja nõukogult ja seega on ka Euroopa Liidu kodanikud siin oma sõna öelnud, palun kuulake mind. tahtsin teile lihtsalt meenutada, et parlament on oma sõna hääletuse näol öelnud ja ähm, seda ei suruta mitte parlamendile peale, vaid siin on tegemist äh, siiski äh, kollegiaalse äh, tööga, see lihtsalt juriidiline meeldetuletus, härra Korbet. Uh, see raport hõlmab väga paljusid asju, mis on seotud konkurentsipoliitikaga kõige laiemas mõttes ja kuna on üks asi, mis on väga ajakohane praegu, eh, ehk see konkurents, mis toimub meie eh, terasesektoris eh, asi näeb välja nii, et tegemist on dumpinguga hiinlaste poolt, see on loomulikult nii konkurentsi kui kaubandusküsimus. mõni aeg tagasi komisjon tegi ettepaneku tugevdada meie kaitsemeetmeid, kui meil on tegemist sellise olukorraga, aga keegi ei kujuta ette, kes, milline on olnud see riik, kes on seda nõukogus äh, takistanud, kes äh, ei ole võimaldanud äh, meil edasi liikuda. see on olnud Ühendkuningriik, Briti konservatiivides valitsus on olnud üks nendest süüdlastest, kes ei ole võimaldanud meil tugevamaid meetmeid võtta seetõttu ei ole nad võimelised ka äh, liikmesriigi tasandil meetmeid võtta, teised, äh, ähm, teistes riikides oleks seda ilmselt tehtud, nemad seda teinud ei ole, äh, samal ajal aga nad üritavad teha, mida nad ikka teevad, ehk süüdistavad Brüsselit. ja siin on väga palju sõnavõtusoovijaid, kes on ennast kirja pannud, aga me peame lõpetama neliteist nelikümmend viis sellepärast et istung läheb edasi kell kolm ja seega ma paluksin, et te jääksite teile ette nähtud aja piiresse ja mida ka pikemalt te räägite, seda vähem teistel aega jääb, proua Morvai. Nemmel szavaztam, a C pont nagyon tetszik és sajnos nagyon aktuális, főleg né-. jah, mulle tõesti meeldis punkt C, see oli väga asjakohane, konkurentsipoliitika on üks eh, vahendeid Euroopa demokraatia kaitsmiseks, kuna eh, see tõkestab eh, majandus- ja finantsvõimu kontsentreerumist. see läheb teatud mõttes majandusliku võimu vastu ja see läheb ka äh, praeguse demokraatia kontseptsiooni äh, vastu, kus meil on niisugune äh, kon-, konkurentsipoliitika, millega pakutakse võrdsed võimalused kõigile, sõltumata sellest, kes on nende sõbrad. härra Mamikins, tänan. üks otsustavatest Euroopa Liidu äh, tegevusvaldkondadest äh, majandusvaldkonnas äh, on siin näha, see puudutab ka sotsiaalset sfääri, kuid me peame leidma tasakaalu ühelt poolt tarbijate huvide ja teisalt siis konkurentsi aspektide vahel. ja see on see valdkond just, mille ümber ka see raport Äh, mida see raport ka käsitleb ja siin on ka vastavaid soovitusi. meil on tarvis sotsiaalset sidusust äh, rohkem tagada, me peame selleks äh, parandama ka siseriiklikku poliitikat, näiteks tööstuse maksustamise valdus, valdkonnas me peame võitlema monopolide vastu ja kõiki neid asju on siin raportis ka mainitud, mis on minu arvates igati kiiduväärne meil on tarvis niisugust konkurentsipoliitikast, mis tagab meie tarbijate huve, aga et ka meie rahvusvaheline konkurentsivõime oleks äh, tagatud täna. proua Makovei. mina hääletasin erinevalt ECR-i fraktsiooni hääletamisest, sellepärast et mina näen seda, et terve fiskaalkonkurents tuleb kasuks ainult Euroopa ühisturule. maksuparadiisid, maksudest kõrvale hiilimine lähevad meile maksma ligikaudu tuhat miljardit eurot aastas ja selle maksavad kinni Euroopa kodanikud. me ei saa rääkida konkurentsist, kui on ettevõtteid, kes maksavad makse ja teisi, kes lihtsalt ei maksa neid. ei ei tohi olla võimalik äh, saata oma rahasid maksuparadiisidesse ja kus tulem ja kasum teenitakse, siis sinna peavad ka need maksud jääma. ja täpselt samamoodi need firmad, kelle peakorter on maksuparadiisis, ei tohiks saada osaleda avalikes hangetes, meil peab olema ühtne äh, Äh, andmebaase kõigi Euroopa ettevõtete kohta, eh, selleks et me saaksime sundida neid äh, maksma oma makse nendes riikides, kus, äh, kus tekib kasum härra Kelly, jah, loomulikult hääletasin ma selle raporti poolt, seal on palju soovitusi, kui need ellu viiakse, siis aitavad neil, meil Euroopa Liidus töökohti alles hoida ja uusi töökohti luua. ma tahaksin öelda paar sõna mõningate muudatusettepanekute kohta. ei mina ega minu kolleegid Fiina Keil parteis äh, hääletasid, äh, hääletanud nende poolt. Äh, seega on kuus äh, punkt kolm ja kaheksakümmend üheksa, nende osas jäime erapooletuks, äh, kuna need puudutasid äh, ühist konsolideeritud käi-, tulumaksu, ettevõtte tulumaksu baasi. Ähm, see peaks olema ainult liikmesriigi pädevuses reguleerida oma maksuküsimusi ja me jäime Er-, erapooletuks ka muudatusettepaneku kaheksakümmend üks äh, kaks äh, teise osa osas, sellepärast et Euroopa Liit läheb siin liiga kaugele, aga oli ka häid soovitusi, mis on näiteks kasulikud äh, põllumeestele ja, ja ähm, nendele hindadele, mis nad saavad, kui nad müüvad oma toodangut ise. aitäh ja nüüd saab sõna härra Hännan. aitäh mis vastavalt IMF-i andmetele äh, äh, on Euroopa Liidu liikmesriikide osa üle äh, maailmses SKT-s langenud kolmekümnelt protsendilt seitsmeteistkümnele protsendile. mis vastutab, mis on selle põhjus? Mm, me ei saa Äh, jälgida samasugust arengut äh, näiteks äh, Põhja-Ameerikas või Austraalias. me teame, mis on probleemi põhjuseks, ülereguleerimine, ma ei räägi siin nüüd töökohti hävitavatest direktiividest nagu näiteks REACH või ta-, maksude harmoneerimisest, vaid ma räägin siin institutsionaliseeritud korporatiivsest lobist, mis lihtsalt suurendab si-, Äh, tõkkeid ja mis lihtsalt äh, hävitab väikseid konkurente ja seetõttu paljud e-, ettevõtjad peavad minema eksiili, kui nad soovivad olla edukad. ning niikaua, kuni see süsteem toimib, Euroopa Liit äh, on majanduslikult sunnitud jätkama seda allakäiku. aitäh ja sõna saab proua McInnes aitäh, härra president, ma tervitan seda raportit ja toetasin seda ja märkimisväärne on see, et parlament äh, toetas ähm, lõikeid üks äh, neli, viis, kuus, need puudutasid äh, kaubanduspraktikaid ja ja toiduskeeme ja see Äh, näitab, kuidas me saaksime lahendada äh, probleeme ja ma väga tervitan, et need ettepanekud jõudsid ka lõppdokumenti. aitäh ja nüüd saab sõna proua Tots. ma hääletasin selle raporti vastu. ma olen nõus autoritega, et meil äh, seadusandjatena on kohustus edendada sellist majanduskeskkonda, mis on konkurentsivõimeline aga Euroopa ettevõtted peaksid äh, liikuma uutele turgudele, vaja oleks äh, tõkked kõrvaldada, mina aga tegelikult tahaksin äh, tegeleda riigiabiga, näiteks Põhja-Iirimaal on pikka aega Euroopa Komisjon teostanud uuringut, mis puudutab kohalikke probleeme otsus äh, nõuda sisse väga palju äh, aega tagasi äh, võetud lõiv on väga kahjulik. see puudutab eriti mõningaid Põhja-Iirimaa piirkondi ja see võib väikseid karjäärioperaatoreid sundida tegevust lõpetama. Need ettevõtted tegutsesid heausklikult ja nad ei ole ise midagi valesti teinud. ma olen äh, komisjon, volinikuga kohtunud selleks, et äh, sellest rääkida ja selline olukord ei tohiks korduda ja ettevõtetel peaks olema õigus tegutseda heausklikult. aitäh, proua Haakin. aitäh see konkurentsipoliitika raport sisaldab väga palju positiivseid ettepanekuid, need näiteks puudutavad ka äh, riigiabi ja finantssektori ettepanekuid. ma olen nõus äh, raportis öelduga, et tuleb äh, hoolitseda selle eest, et õigus loome ei oleks liiga hea suurtele pankadele ja halb ettevõtjatele. Põhja-Iirimaal on meil eh, krediidiliidud ja on ette nähtud eh, ka piirang eh, neile, kes soovivad neisse investeerida, ma arvan, et aga tegelik äh, tulemus on, et nad sunnitakse turgudelt välja, neil ei ole võimalust korralikult äh, konkureerida ja selline määrus on samas koos, kooskõlas konkurentsipoliitikaga ning äh, mul on väga hea meel selle üle, mis puudutas toidu tarneahelat ja mis on kasulik ettevõttele, tootjatele härra Wolf. teadus, kirjandus ja muud asjad ei ole kunagi tulnud tsentraliseeritud äh, valitsustelt ja ka siin me oleme tsentraliseeritud äh, valitsemise äh, keskuses ja meie volinikke ei ole ju valitud ning kui tegemist on konkurentsipoliitikaga, siis me näeme jällegi, et tsentraliseeritud valitsus soovib kontrolli alla võtta majandust ja majandustegevust. Euroopa Liidu tsentraliseeritud äh, vääring, me näeme, kuidas äh, see on mõjunud, kui, kui suur on noorte tööpuudus, meil on tsentraliseeritud äh, reeglid ja määrused ja me näeme, näeme, kuidas see mõjutab Euroopa Liidu kaubandust. me, mil-, see, mida me peame sellest õppima, on see, et Euroopa Liit ei tohiks enam olnud, olla tsentraliseeritud, ähm, võim tuleks tagasi anda liikmesriikidele ja nemad oleksid võimelised äh, maailmaturul konkureerima. Läheme nüüd äh, järgmise raporti, Julie Wardi raporti juurde, proua Murvai a kultúrák közötti párbeszédről szóló jelentést nem tudtam kultuuride vaheline dialoog on selle raporti teemaks ja mina ei saanud selle poolt hääletada, kuna see tegelikult ei rääkinud nendest väärtustest ja nendest teemadest, mis olid olulised just seoses dialoogiga. kuidas me saame rääkida kultuuride vahelisest dialoogist, kui Euroopa naised, kes lähevad vana aasta õhtul äh, välja avalikku ruumi uuest saabumist tähistama, neid ahistatakse, siin ei ole tegemist kultuuridevahelise dialoogiga. ja kui Euroopa naised ei saa autos äh,, rongis äh, ilma meessaatjata äh, reisida, kui nad ei saa minna äh, näiteks äh, ujuma ujulasse äh,, ja naistel on siiski õigus äh, eneseväärikusele ja võrdsele kohtlemisele ja äh, kes seda kõike rikuvad ja, ja takistavad, need tuleb saata kas tagasi või vanglasse. nüüd proua Mitsi. kui tuleks Euroopa Liitu kõike uuesti teha, siis tuleks alustada haridusest ja koolitusest, et inimestest saaksid vastutustundlikud ühiskonnaliikmed, et nad oleksid vastu kõigile negatiivsetele ilmingutele nagu rassism ja diskrimineerimine ja nii edasi, seega ma tervitan seda raportit, hääletasin selle poolt ja mul on väga hea meel näha, et ka minu ideed võeti siin arvesse arvesse, see puudutas seda, et lapsed juba äh, varasest east saadik puutuksid kokku teiste kultuuridega et nad omandaksid vajalikud pädevused oma tulevaseks äh, eluks ühiskonnas ja ka tööeluks. haridus algab maast madalast, seega ma leian, et mm, kõike seda tuleb äh, ka haridussüsteemis arvesse võtta, et lapsed juba äh, Äh, maast madalast äh, hakkaksid hindama äh, Euroopa naabrite kultuure. ma arvan, et see seostub ka Euroopa põhiväärtustega täna. nüüd saab sõna härra Mamikins. tänan. kultuuriline mitme Keesid, kesisus on meie maailma osas, osa äh, ka kultuuridevahelisest dialoogist, selle juurde käib ka äh, haridus, teiste kultuuride mõistmine meie ühiskonnas ja kogu maailmas ei saa sellest mööda vaadata, siin on küll hulgaliselt äh, püsivaid negatiivseid äh, stereotüüpe, mistõttu on väga oluline äh, kujundada ümber meie haridussüsteeme, mis ei ole teinekord päris tõhusad, me peame mõtlema ka kultuurilise identiteedi säilimisele. see ei ole mitte ainult oluline, vaid see on elutähtis väga tähtis on neid põhimõtteid kohandada, reformida, vaadates tulevikku ja taga, tagades meie ühiskonna toimimist ja väärtuste säilimist. tänan. a kulturális sokszínűség és a kultúrák közötti párbeszéd igénye mindig is jelen volt Európában kultuuride vaheline dialoog on Euroopas alati olemas olnud, see ei ole sugugi mitte siia saabunud äh, viimase migratsioonilainega, aga meie äh, kodanikkond on mitmes, mitmekesine äh, tulenevalt meie ajalool, ajaloost. seega kultuuride vaheline dialoog ei ole mitte ainult oluline migratsiooni silmas pidades, vaid on äh, sama tähtis ka jälgida äh, vähemuste olukorda ja see raport rõhutab äh, väga põhjendatult, et siin on kaks, asjal on kaks poolt, kuid kahjuks kõik liikmesriigid ei pööra piisavalt tähelepanu vähemuste põhjendatud kaebustele. me oleme näinud, et kultuuridevaheline dialoog pahatihti ei toimi, mistõttu vähemuste esindajad pöörduvad Euroopa Liidu poole abi saamiseks ja me loodame, et selles osas ka Euroopa institutsioonid näitavad üles suuremat avaldust. tänan, kolleeg Peeter tänan. kultuuride ja religioonide vaheline dialoog on äärmiselt oluline mitmekesisuse säilitamiseks ja rahu alalhoidmiseks, kuid kahjuks on sellest praeguses maailmas äh, puudu ja inimesed kipuvad unustama, millele meie ühiskond on äh, rajatud. ja siin raportis rõhutatakse äh, perekonna tähtsust, kult-, kultuuriväärtuste ja ühiskondlike väärtuste äh, säilitamist ja rõhutatakse ka seda, et see kõik algab äh, kodust. ja me peame ka kaitsema kõike seda, mida me siis lastele õpetame, mis väärtusi nad edasi äh, kannavad. me Äh, peaksime kasvatama lapsi, kes mõistavad seda, mis on nende väärtused, et nad suudaksid mõista ka endast erinevat. tänan. mina toetasin seda raportit, et meil on sellega võimalik siiski paremini mõista üksteise väärtus. artiklis viis räägitakse õigusriigist, põhiõigustest ja seda kõike on tarvis kaitsta. ja see te, mitmetes teise, võrreldes teiste ühiskondadega, millest mõnedes neid väärtusi ei austata ja ma arvan, et on ohtlik, kui me asendame enda olemasolevad väärtused nii-öelda multikultuuriliste väärtustega need liikmesriigid Euroopas Liidus, kes ei ole niisuguse arengutasemeni nii-öelda jõudnud, äh, neid hurjutatakse, et nad ei ole seda teinud ja ma arvan, et see ei ole positiivne. Äh, kolleeg Toots. mina Äh, olen äh, tunn-, tunnustan seda äh, muutust ja üleminekut, mis võib näiteks noortega ka toimuda, kui nad puutuvad kokku mujalt tulnutega. kuid Euroopas me oleme näinud radikali-, suuremat radikaliseerumist viimastel kuudel ja ma arvan, et on äärmiselt oluline, et takistataks niisuguste liikumiste arenemist ja üle Euroopa Liiduliselt on äärmiselt oluline, et äh, riiklikel valitsustel oleks siin esmatähtis roll mängida ja selles raportis püütakse ka riikide äh, hariduse äh, valdkonna valikuid mõjutada, see puudutab kultuurilist väljendamist, kultuuriväärtusi ja see on tegelikult riikide pädevuses, mitte Euroopa Parlamendi pädevuses. me peame äh, toetama rohkem rohujuure tasandi lahendusi ja ma arvan, et föderalistid peaksid seda praegu rohkem silmas pidama, tänan suur tänu ja nüüd on äh, sõna äh, saadik Morvail. suur tänu. ma ei hääletanud selle raporti poolt sel põhjusel, et siin räägitakse äh, tulevikku puudutavatest see, sellistest reeglitest E, mida oleks, oleks pidanud e, kasutama selleks, et vältida sellist olukorda. kui inimestel oleks piisavalt informatsiooni ja siiamaani oli kohustuslik, et inimestel peab see informatsioon olema ja pankade juhid vastutavad selle eest. ja on olnud ju ka neid, kes on vangi pandud. aga mina oleksin tahtnud komisjonilt küsida seda, et mida komisjon kavatseb teha sellise traagilise olukorraga, et kui inimestel on sellised laenud? härra Mamikins, aitäh äh, pärast äh, üldist äh, finantskriisi, mida, mille tagajärgi me siin endiselt näeme, eriti finantsvallas. Euroopat tabas see väga rängalt, see mõjutas kapitaliturge, finantsteenuseid. aga me ei ole veel lõpetanud äh, nende probleemide lahendamist. kõik institutsioonid, mis on kaasatud sellesse töösse, ka liikmesriigi tasandil peaksid tegema tihedamat koostööd selleks, et kõiki vajalikke reforme ellu viia ja ennetada e, võimalikke uusi kriise. üks teguritest, mis võimaldas e, tekkida kahe tuhande kaheksanda, kahe tuhande üheksanda aasta kriisil, oli e, pangandussektori ebatõhusus ja selle jälgimise ebatõhusus. seetõttu on see otsus, mille poolt me täna hääletasime, väga oluline. aitäh ja nüüd saab sõna proua Makovei. mulțumesc <clears throat> suur tänu. finantskriis nõudis mõningate õigusaktide vastuvõtmist Euroopa Liidu tasa, tasandil, aga nende rakendamine on kokku puutunud erinevate takistustega mitmetes riikides ja on vastu võetud ka selliseid sätteid, mis on omavahel vastuolus ja see raport käsitleb kõiki neid tühimikke äh,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 pakub välja teistsuguse lähenemise selles osas, mis puudutab õigusloomelise raamistiku ellurakendamist, mille osas kiirustades kokku lepiti finantskriisi tingimustes. ja nüüd on vaja, et kõik liikmesriigid saaksid parandada seda, mis korralikult tehtud ei saanud selle õigusliku raamistiku ellurakendamise osas. ja väga tähtis on see ka õigusloomise protsessi läbipaistvuse seisukohast ja täpselt samamoodi otsustati mitmete meetmete üle majanduskriisi tingimustes. ja nüüd on mitu aastat mööda läinud ja me oleme näinud seda, kuidas majanduskriis on edasi läinud. nüüd on meil vaja uusi ja kaasaegseid meetmeid. härra Caputo. suur tänu, härra president, ma olen mitmeid kordi äh, sõna võtnud selles osas, mis puudutab reegleid finantssektoris ja ja pangandussektoris. meil on vaja võimalikult suurt läbipaistvust, Äh, äh, nendes mõlemas sektoris ja selleks, et vältida sama olukorda, mis leidis aset kahe tuhande kaheksandal aastal subprime idega ja äh, majandusteadlased ennustavad äh, tõsist epideemiat äh, naftasektoris ja rääkides sellest, mis toimub, milline on praegu erinevate firmade, näiteks Shelli olukord ja meil on vaja tõesti proaktiivseid meetmeid, omavahel kooskõlas olevaid meetmeid ja õigusakte ja ma rõhutan just seda, et väga palju on neid erinevaid eesmärke, mida seadusandjad ei ole ellu rakendanud ja see tekitab tarbijates ja kodanikes ja ettevõtjates umbusaldust ja johtuvalt sellest sellest on ohtu sattunud ka meie finantsteenuste konkurentsivõime võrreldes näiteks Hiina ja Mehhiko. nii et meil on vaja korralikku riskianalüüsi ja sellel tuginevat poliitikat. härra Kelly, ma olin eh, siin ka eelmisel ametiajal, kui oli äh, majanduslangus ja ma nägin äh, neid jõupingutusi, mida äh, tegid äh, komisjon ja parlament selleks, et äh, olukorraga hakkama saada, et luua selliseid õigusakte, mis tagaks selle, et sellised sündmused enam ei korduks. hea on, et nüüd vaadatakse tagasi, vaadatakse, mis toimub eelmine kõneleja tõi välja näiteks selle, et millised võiksid olla kildagaasi arendamise tagajärjed ettevõtetele ja Euroopa majandusele. me ei peame kogu aeg olema väga tähelepanelikud. ma tervitan eriti Pangandusliidu loomist ja seda distsipliini, mida see tõi kogu pangandussüsteemi, aga nagu öeldud, me peame pidevalt äh, olema valvel Euroopa kodanike tuleviku heaks. aitäh ja nüüd saab sõna mm, äh, kolleeg Boltšak äh, pane předsedající já jsem podpořil tuto iniciatiivu. mina toetasin seda algatusraportit. ma arvan et siin tuuakse välja peamised probleemid finantsteenuste vallas ja kapitaliturud on osa äh, sellest. eriti ettevõtete või väikeste idufirmade arengu puhul USA-s äh, näeme me, et nende rahastamine toimib, aga meil on sellega probleeme probleemne on ka finantsteenuste arendamisega Euroopa Liidus. ei ole piisavalt investeeringuid, investeerimisvõimalusi selleks, et luua innovatsiooni Euroopa Liidus. ja seetõttu ma seda raportit toetasingi ja mul oleks väga hea meel, kui Euroopa Komisjon seda algatusraportit tulevaste äh, kapitaliturge puudutavate õigusaktide väljatöötamisel arvesse võtaks väga kena, läheme järgmise raporti juurde ja sõna on proua Vallinal. suur tänu, härra president. naised naised täpselt samamoodi nagu mehed, neil on, neil on õigus otsustada oma tuleviku üle ja üks ükskõik, kas sa oled ettevõtte juht, palgatööline, ema, abikaasa või äh, vallaline naisterahvas. ja me peame arvesse võtma ka seda, kuidas on vaja oma, kuidas on võimalik omavahel ühitada pereelu ja tööelu. me peame Euroopa Liidu tasandil edendama selliseid algatusi, mis tagavad äh, võrdsed palgad naistele, me-, meestele ja lihtsustavad äh, tööelu ja pereelu ühitamist. naised peavad saama ära kasutada kogu oma potentsiaali ja seda nii eraelu tasandil kui tööelu tasandil ja seda ka kõigis võimalikus majandussektorites ja viimastel aastatel Euroopa Liidu poolt rakendatud kasinuspoliitika on puudutanud otseselt väga paljude kodanike elutingimusi ja eriti naised on just need, kes on kõige suuremad ohvrid olnud ja kelle, kelle õlgadele on langenud kõige raskem koorem ja kes on vaesuse poolt kõige rohkem kannatanud. ja alati esimesed ohvrid sellises ebaõiges, ebaõiglases olukorras ongi just naised ja me näeme, et ebavõrdsus järjest süveneb ja johtuvalt sellest, et me võitleksime naiste ekspluateerimise vastu. suur tänu. proua Vallina võttis kuue fraktsiooni nimel sõna ja nüüd proua Koratsa Pilt. aitäh naisettevõtlus on tohutu kasutamata potentsiaal töökohtade loomiseks ja majanduskasvu saavutamiseks me ei ole haavatav äh, rühm, vaid äh, naised on väga olulised äh, toimijad meie majanduses, nad on suureks varanduseks meie majanduses ja on vaja aru saada naisettevõtluse kogu potentsiaalist, vaja on strateegiaid selleks, et kõrvaldada kõikvõimalikud diskrimineerimised ja vaja on tagada juurdepääs kapitalile, vähendada halduskoormust ja bürokraatiat, me peame võitlema ka stereotüüpide stereotüüpide vastu, naisi nähakse tihti vähem usaldusväärsematena ja mitte nii innovatsioonikatena oluline on luua ka teiste võimaluste kultuur, et naised usuvad, et nad saavad hakkama ja nad tõesti looksid oma ettevõtte. ma tervitan äh, seda, et meil oleks rohkem naiste võrgustikke, sellepärast et oluline on üksteist toetada, vahetada teavet heade praktikate kohta üksteiselt õppida, liikmesriigid äh, peavad looma naistele võimalused paremini ühitada töö- ja pereelu. see on aga asi, millega tuleks tegeleda liikmesriigi tasandil, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna proua Žitnanska. aitäh, mul ma tänan Euroopa Rahvapartei raportööri ja õnnitlen teda selle raporti vastuvõtmise puhul, mis käsitles naisettevõtlust takistavaid väliseid tegureid. ma arvan, et me peame naisi ja tüdrukuid rohkem julgustama ja toetama, aga me peaksime võitlema ka selle eest, et äh, kaoksid ära e-, eelarvamused, aga parlament ei saa hoolitseda selle eest, kuidas äh, koduseid ülesandeid jaotatakse ja ei saa ka naiste eneseteadvust parandada, aga me peame, me saame anda need võimalused, et luua oma elu piisavalt paindlikuks. loomulikult peavad olema näiteks lapse hoidmise võimalused, sest näiteks ka üliõpilastel on neid vaja selleks, et oma tulevikuks valmistuda ja kohati me unustame ka haigla meditsiiniõed või äh, kosmeetikud, kes samuti võivad olla edukad ettevõtjad proua Klõuna, aitäh, mul on äh, väga hea meel toetada seda raportit, mis äh, toetab seda, et naised oleksid ettevõtjad, looksid omaenda ettevõtte me keskendume ka äh, tööpuuduse vastasele võitlusele kogu Euroopas, äh, innustame inimesi ähm, looma VKE-sid, idufirmasid ja naised on tõesti väga suureks potentsiaaliks, mida ei ole veel ära kasutatud. naistel peaks olema äh, piisavalt usa-, eneseusaldust selleks, et luua oma ettevõte, meil oleks vaja ka parandada lapsehoiuvõimalusi, rahastamisvõimalusi, me peame tagama selle, et oleksid olemas vastavad rahastamisvõimalused ja et naistel ei tehtaks takistusi äh, ja et äh, ühiskond ja valitsused äh, annaks, ähm, looks piisavaid lapsehoidmisvõimalusi me peame kindlasti tagama selle, et ähm, need äh, tõkked, mis puudutavad lapsehoidu või paindliku tööajaga töötamist, kaotataks. kolleeg Marve vállalkozás indtásának útjába. jah siin raportis on tegemist sellega milliste probleemidega seisavad naised silmitsi kui nad soovivad tegeleda ettevõtlusega naiste komisjonis rõhutan ma ikka ja jälle et tegelikult on võimatu äh, siin rääkida Euroopa probleemidest, sest et äh, probleemid on postsotsialistlikes riikides, äh, nagu minu koduriigis Ungaris, teistsugused. suurim probleem seisneb selles, et tegelikult ei ole kohanlust kapitali, ei ole rahastamisvõimalusi selleks, et luua ettevõte pärast erastamist läks, läksid varad ettevõtetele ja investoritele, kes olid pärit läänest ja siis äh, loodi ettevõtted, äh, toodi äh, selleks, et kapital riiki voolaks ja need, kes soovivad ettevõtteid luua, muuhulgas naised, peaksid omama vastavaid võimalusi manje od treine samozaposlenih u europskoj uniji su ene a statistike pokazuju da one koje se upuste u poduzetnitvo manje riskiraju te su manje sklone irenju posla zbog slabe potpore okoline. dvostruko vei broj ja naistel on ka vähem riske ja kõige tähtsamaks ressursiks mida naistest ettevõtjatel on vaja on vaja Äh, ühiskonna toetust selleks, et nad saaksid oma elukutse ja eraeluga hakkama. mul on väga hea meel, et Horvaatia on üks väheseid riike, kus on naiste ettevõtluse toetamiseks välja töötatud tegevuskava. selle raportiga soovitakse majandusse positiivseid muudatusi sisse viia, täpselt samamoodi nagu ühiskonda ja ma toetan seda. härra Šokor, palun järgmisena. habár a vállalkozáspolitika a lisszaboni szerződés óta politikai prioritás az unió még mindig le van maradva two thousand and twelve ben a vállalkozóknak csupán thirty one me oleme väga kaugel veel oma eesmärkide saavutamisest sest kolmkümmend üks protsenti ettevõtjatest on naised euroopa liidus meil on väga pikk tee veel käia mis puudutab naiste kaasamist tööturule siis ma arvan et meil on vaja tagada tasakaal töö ja pereelu vahel ning äh, siin on võimalik seda kõike tagada peretoetustega ja sotsiaaltoetustega, see on suureks ülesandeks. peale selle peame me toetama ka ettevõtete kultuuri tekkimist, peame ettevõtlusvaimu õpetama ka koolides, eriti just nendes valdkondades, kus naistel tõesti on ka võimalus töökoht saada või endale ise luua. aga selleks, et seda tasakaalu luua, on vaja kahe tuhande kahekümnendaks aastaks eesmärgid täita, selleks on seitsekümmend viis protsenti naistest peaksid olema ka kaasatud tööturule ja meil on veel väga palju ära teha selleks, et seda saavutada. härra Maamikins, palun järgmisena. aitäh, härra esimees. tundub, et äh, õiguslikult ei ole mitte mingit vahet äh, meessoost või naissoost ettevõtjate vahel turul kuid statistiliselt on olukord siiski teistsugune. kolmandik kõikidest ettevõtjatest turul on naised. Neid on liiga vähe, tegemist on naiste diskrimineerimisega. meil on vaja vajalikud reformid läbi viia selleks, et äh, ka siin sooline võrdõiguslikkus tagada selles küsimuses. kui me aga kvoote sisse tahame viia, siis see küll väga hea mõte ei ole. sest kui kvoote viiakse sisse ilma sügavalt analüüsitud kavadeta, ilma meritokraatia põhimõtetega arvestamata, siiski peavad naised kõigepealt ära teenima selle, et nad selle koha saavad. aitäh, järgmisena härra Kelly, palun suur tänu, esimees. veel kord tegemist on teemaga, mida me oleme arutanud aastaid ja kui ma nägin neid esialgseid näitajaid äh, seoses ettevõtjate soolise jagunemisega, olin ma üllatunud, et et see erisus oli nii suur, miks see nii on, kolleegid on viidanud mõningatele põhjustele. üks nendest puudutab öö, äh, äh, kindlus ja me peame äh, eemaldama need takistused selleks, et äh, mehed ja naised äh, võiksid saada ettevõtjateks sarnastel tingimustel. sama puudutab ka juurdepääsu rahastamisele. jällegi võib-olla jääb mulje, et naisettevõtjad ei saa samasuguseid võimalusi rahastamise osas, nii nagu mehed aga minu arvates see on muutumas, nii nagu oma koduriigis näen, siis äh, naistele on tagatud juba väga palju äh, õigusi ja võimalusi ja see on väga oluline, seda peaksime me ka julgustama, aitäh. Äh, proua Petir, palun lugupeetud juhataja, naiste osakaal ettevõtluses on ainult kolmkümmend protsenti, see on veidi allpool Euroopa keskmist ja kakskümmend kolm protsenti on äh, omanikud ja seitse protsenti naisi on välja töötanud oma isiklikud ettevõtted. see on äh, muutumas võrreldes kahe tuhande e-, esimese aastaga, kus Horvaatias oli naisettevõtjaid vaid ainult seitse protsenti koguarvust. aga naised saavad teha väga palju rohkem, potentsiaal on väga suur samas on ka takistused suured, millega naised silmitsi seisavad, kui nad üritavad ettevõtteid käivitada, sellepärast ma toetan pöördumisi selles raportis luua konkreetsed strateegiad, mis lihtsustavad bürokraatlike koormate eemaldamist, võimaldada juurdepääsu kapitale ja luua täiendavaid programme hariduse valdkonnas. minu arvates on see väga oluline, et on konkreetsed meetmed, mis võimaldavad naistel töö ja peru, pereelu ühitada ja julgustavad neid ettevõtjateks hakkama, ilma kartmata, et nad kuidagi oma ema või pere rolle ei suudaks täita. aitäh, kolleeg Toots, palun. suur tänu minu lähenemine tänasele arutelule ja naisettevõtluse toetamine on uue tähendusega. minu valimisringkonnas Põhja-Iirimaal on uus äh, naisminister, see ei ole oluline mitte ainult meie piirkonnale, aga see on oluline ka minu perekonnale, kelle juhiks on samuti naine. tegemist on väga olulise sammuga õiges suunas samas aga ei ole minu riik edulugu selles osas, mis puudutab ähm, äh, sookvootide soolise süvalaiendamise ja naistele põhimõtteliste õiguste andmist, vaid tegemist on näitega selle kohta, kus on tegemist inimesega, kes on pingutanud ja tänu raskele tööle jõudnud sinna, kuhu ta on jõudnud, on näidanud äh, ettevõtlikkust ja suutlikkust selle raporti autoritele minu sõnum väga selge. jah, ma toetan teie jõupingutusi eemaldada kõikvõimalikud takistused naistel tööturule sisenemisel. jah, ka mina soovin eemaldada takistused selleks, et tagada juurdepääs haridusele ja koolitusele ja mina tahan anda naistele meie ühiskonnas vundamendi, millest lähtuvalt välja töötada oma oskused, aga ma ei ole nõus kvootidega ega mingisuguste selliste sunnimeetmetega aitäh, proua Arkin! suur tänu, juhataja, tegemist on väga olulise raportiga naisettevõtluse osas ja mul oli väga hea meel seda eh, toetada, kui me vaatame näitajaid, siis me näeme ainult kolmkümmend üks protsenti ettevõtjatest Euroopa Liidus on naised. seega peaksime endalt küsima, mida me saame Euroopa tasandil teha sellega, et toetada naiste ettevõtlust üks võimalusi, mis meil on, on mikrokrediidid, aga samas jällegi, kui vaadata kaks tuhat kolmteist aasta näitajaid, siis see suhtarv naiste ja meeste vahel, kes on äh, seda taotlust esitanud, on kuuskümmend neljakümnele. seega on selge, et me peame Euroopa tasandil rohkem tegema ja sellepärast oli mul hea meel toetada muudatusettepanekut, mis nõuab, et komisjon peaks jälgima soolise süvalaiendamise edendamist seoses Euroopa Liidu vahenditega ja mikrokrediidi näitel näeme, et see on vajalik. samuti ma usun, et Euroopa võrgustus, võrgustik naisettevõtluse toetamisel aitab võidelda stereotüüpidega ja mul on väga hea meel näha, et komisjon on käivitamas sel aastal online platvormi, mis annab ähm, väljaõpet, äh, toetust ja mentorlust ähm, naistele ja, ja kindlasti on väga hea, kui mentoriteks on just naised. suur tänu ja lähme nüüd äh, edasi Plura raporti juurde. Honorevoli Zitnanska. kolleeg Zitanska, palun järgmiseks aitäh, härra president, õnnitlen härra Pluurat selle raporti koostamise puhul. siin on väga palju positiivseid punkte selles raportis ja see on tõesti väga heaks äh, Äh, raportiks kõikidele liikmesriikidele. minu jaoks on väga tähtis, et selles raportis ei unustata ära võrdsete võimaluste küsimus, siin kutsutakse ametivõime üles, et me paremini ÜRO vastavast konventsioonist kinni peaks ja me arvestaksime ka puuetega inimeste võimalustega selleks, et äh, meil oleks võimalik kõrvaldada seda ebavõrdsus, mis meil siiamaani on äh, olnud. me oleme siin rääkinud kaasavast õppimisest ja ka sellest, et puuetega inimestele tuleb tagada toetus, kui nad soovivad edasi õppida. tahaksin veel ühe küsimuse välja tuua, ühe põhimõtte, mis on minu jaoks väga tähtis. tähtis on paindlikkus. paindlikkus tudengite suhtes, me peame andma tudengitele võimaluse oma õppeaega niimoodi korraldada, et nad saaksid täpselt seda õppida, mida neil ka, mis neid siis ka elus lõpuks õnnelikuks teeb mul on hea meel toetada seda raportit mis keskendub noortele mis tagab et neil on õiged oskused selleks et tööd saada üks viiest noorest on töötu ja paljudes äh, liikmesriikides aga tegemist ei ole uue probleemiga üheksakümne viiendal aastal oli noorte tööhõive kakskümmend üks protsenti ja see oli juba enam kui kakskümmend aastat kui me vaatame praegust olukorda siis noored on haritumad kui varem samas aga noorte töötus on jätkuvalt väljakutseks oskuste arendamine on vajalik, nii nagu ka selles raportis on välja toodud, asjakohased oskused, väljaõpe ja koolitussektorid peavad äh, seda, selle nimel tegutsema ja tegema seda koostöös äh, tööandjatega ja nendega, kes vajavad neid oskusi ja need ei ole hetkel kõigile saadaval, meil on vaja uut keskendumist, eriti mis puudutab äh, õpipoisiõpet, siis mudel on vaja tagasi tuua ja kõrgharidu-, selge on see, et kõrgharidus ei anna alati kõiki vajalikke oskusi ja ma tervitan äh, neid muutusi, mis on minu koduriigis äh, toimunud, kus äh, tööandjad töötavad käsikäes koolitajatega selleks, et noortel oleksid tagatud vajalikud oskused, aitäh! suur tänu, proua Morvai! aitäh! ma jäin hääletusel erapooletuks, sest see, mis on punktides A ja C kirjas, nimelt et neli kuni kuus miljonit noort on meil Euroopa Liidus, kellel ei ole töökohta ja et äh, Euroopa noored, kes on viisteist kuni kakskümmend viis aastat vanad ja kes ei käi koolis ning kellel ei ole töökohta, et nende äh, noorte arv on üle seitsme miljoni. kakskümmend üks koma neli protsenti on noorte tööpuudus Euroopa Liidus. ja punktis C on kirjas, et äh, töötus puudutab eriti just noori inimesi. tahaksin teada, mida Angela Merkel äh, ja tema kaastöötajad arvavad sellest. me peaksime ta siia kutsuma ja küsima, et äh, miks on olukord selline ja mille pärast tema arvab, et meil on võimalik Aafrikast ja Aasiast palju sisserändajaid äh, siia kutsuda äh, tööd tegema, kuigi samal ajal meil on endal nii palju noori, kes on töötud. aitäh, järgmisena härra Kütšuk, palun. aitäh president, ähm, mina toetan seda väga olulist raportit, mille eesmärgiks on toime tulla ühe suurima väljakutsega, millega Euroopa silmitsi seisab, nimelt äh, kõrge ähm, tööpuuduse määr noorte seas, mis on äh, peaaegu viiskümmend protsenti mõningates liikmesriikides. meil on vaja välja töötada sellised vahendid, mis edendaksid aktiivseks, aktiivse kodanikuks olekuks, olekut ja toimetulekut mitmekesises ühiskonnas. tööturg ähm, areneb liiga kiiresti, muutub liiga kiiresti. me peame oskama ette näha, prognoosida, millised on need oskused, mida tulevikus on vaja ning õpetama neid noortele neid erialasid. tuleb toetada liikmesriike ja suurendada liikmesriikide vahelist koostööd, tuleb vahetada parimaid tavasid hariduse ja koolituse valdkonnas ning ellu rakendada tööpõhine õppevõimalus. noortel peavad olema tehnilised oskused, ettevõtlusvaim, keeleoskus ja pädevus. Nad peavad kohanema uute oludega, millega nad seisavad silmitsi oma eluea jooksul, selleks et sujuvalt toime tulla. aitäh, kolleeg Viheli, palun. aitäh, härra president, kallid kolleegid. mina hääletasin selle raporti poolt äh, ja osalesin ka selle koostamisel vägagi aktiivselt. ma toetan seda küsimust ja selle küsimuse lahendamist ei ole mitte ühtegi tähtsamat küsimust kui noortele töökohtade loomine. meil on üle seitsme miljoni noore töötu Euroopa Liidus, tegemist on katastroofilise olukorraga me ei saa siin rääkida ja unistada rahumeelsest Euroopast, kui meil on nii palju töötuid, meil on vaja meetmeid vastu võtta kohe ning äh, ka see raport siin näitab tegelikult, kui suur on selle küsimuse lahendamisel liikmesriikide, nende valitsuste vastutus ja just sellepärast ei saa ma aru, miks äh, Ungari valitsus praegusel hetkel on jalge alla tallamas äh, Ungari haridussüsteemi ja ma ei saa aru, miks paremäärmuslik partei Jobbik selles küsimuses jäi äh, erapooletuks ja seda raportit ei toetanud. ma teeksin kõigile tõesti ettepaneku, et me peaksime seda dokumenti vaatama kui alusdokumenti edasiste küsimuste lahendamisel. aitäh, järgmisena proua Spiraki, palun! palju tänu, palju tänu, austatud president. mina tahaksin täna välja tuua kaks näitajat, mis näitavad seda, kuivõrd raske on hetkeolukord. viis miljonit noort on Euroopas ilma tööta, kaks miljonit töökohta on samas vabad. miks me ei õpeta noortele just neid oskusi, et nad saaksid asuda tööle vabadele töökohtadele. liikmesriikidel on olemas töövahendid, mis võimaldavad neil noori koolitada, õpetada, aga on selge ka see, et mitmetes riikides on selline pettus, nende haridussüsteemid on, tegelevad suure pettusega, ei tegele reaalsusega me peame tõesti oma haridussüsteemi arendama ja pakkuma sellist haridust, mis aitab inimestel tööd leida. Nende teemadega tuleb tegeleda kiiresti, tuleb edendada noorte ettevõtlust Erasmus programmi raames ja ka institutsioonide kaudu, mis on loodud selleks, et töökohti juurde luua. see on väga-väga oluline kõikides liikmesriikides, sealhulgas ka minu koduriigis Kreekas. kahjuks ei ole vajalikke meetmeid veel kasutusele võetud. aitäh, kolleeg Maami Kints, palun Äh, äh, ma hääletasin ka selle raporti poolt, mul oli väga hea meel ka selle raporti poolt hääletada, sest tegemist on väga tähtsa raportiga. noorte tööpuudus on raskeks probleemiks kogu Euroopas ning minu koduriigis Lätis on noorte tööpuudusest saanud juba tragöödia. mul on väga hea meel ka kõikide väikeste sammude üle, mida poliitikud teevad selleks, et praegust olukorda parandada. mida siin nüüd nõutakse? nõutakse seda, et kahekümne viie aastane töövõtja peaks ette näitama suuri kogemusi see ei ole ju realistlik, aga see on praegusel hetkel olukord tööturul. me peame hoolitsema selle eest, et mitte ainult Lätis ja Ida-Euroopas väheneks noorte tööpuudus, vaid kogu Euroopas, sest tegemist on kõige tähtsama probleemiga. aitäh ja härra Šogor, palun järgmisena. aitäh, üle kahekümne viie protsendiline noorte tööpuuduse määr Euroopas näitab, kui suure probleemiga me silmitsi seisame oma riikides ja see näitab ka seda, et siin Euroopa Parlamendis peame pidevalt äh, tegema tööd selleks, et see teema oleks päevakorral. muuhulgas äh, raportis tuuakse väga õigesti välja, et, äh, et noortel puuduvad vajalikud oskused, mis vastaksid tööturu vajadustele, see viitab puudustele paljude liikmesriikide tööhõivepoliitikas, seda eriti Kesk- ja Ida-Euroopa riikides, kus meil tuleb tegeleda ka probleemiga, et noored ei käi koolis, eh, sealhulgas eh, selliste elanikkonnagruppide hulgas nagu eh, romade hulgas. me peame arendama välja liikmesriikides sellise tööhõivepoliitika, et koolides tõesti õpetatakse noortele seda, mis neil hiljem tööturul vaja on. aitäh. Revole Kelly. kolleeg Kelly, palun. aitäh taaskord hea meelega võin öelda, et toetan seda raportit, hääletasin nii, nagu hääletasid minu fraktsioonikaaslased. loomulikult on kahju näha, kuivõrd palju on noori töötuid Euroopas, sealhulgas minu koduriigis majanduskriisi jooksul me näeme, et et on palju noori, kellel on väga suured äh, oskused, hea haridus, aga kes ei leia tööd. ja mm, kahjuks peab ütlema, et, et jällegi kordub üks ja seesama, et inimestele öeldakse, et teie kahjuks seda tööd ei saanud ja selle probleemiga seisavad silmas paljud noored. olukorda tuleb parandada. Mm, selline olukord viib äh, meid jõudnud sellisesse punkti, kus ajud lahkuvad meie riikidest, aga meil on vaja ju saavutada majanduskasvu. kas noored hiljem tulevad tagasi enam koduriikidesse? ma usun, et seesama probleem on igal pool Euroopa liikmesriikides. aitäh. härra Pospišil, palun. aitäh juhataja, mina hääletasin samuti selle aruande poolt, selle raporti poolt, noorte tööpuudus on ähm, seotud äh, Euroopa Liidu majanduse tugevusega. samas on äh, see nähtus äh, nii laialt levinud, et meil on vaja tõesti välja töötada aktiivne tööturupoliitika, mul on väga hea meel, et see raport on koostatud ja heaks kiidetud. me peame tähelepanu pöörama noorte konkurentsivõimele tööturul. tänapäeval me elame ülemaailmastunud maailmas, kus vanast lähenemisviisist ei piisa, seetõttu toetan selliseid programme nagu Erasmus. mina ise ülikooli õppejõuna tean, et sellised programmid aitavad parandada keeleoskust, Äh, pädevusi, oskusi ning äh, annavad noortele võimaluse äh, muutuda täiskasvanulikumaks, kui neil on olnud võimalus mõned aastad veeta välismaal ja toetan ka programme, mis on välja töötatud noortele ettevõtjatele. tegemist on väga hea programmiga, aitäh. aitäh, kolleeg Petir, palun. austatud president, toetasin seda raportit, kuna see toob välja need põhimured, millega liikmesriigid silmitsi seisavad, sealhulgas ka Horvaatia, minu koduriik. Eurostati andmed näitavad, et Horvaatias on tööpuudus noorte seas kahe tuhande viieteistkümnenda aasta teises kvartalis nelikümmend kolm koma üks protsenti. kahjuks tähendab see seda, et Horvaatia on Euroopa Liidus selle näitaja osas tipus. ma usun, et välja pakutud meetmed meet, aitavad kaasa olukorra paranemisele Euroopale ning kutsun üles komisjoni ja liikmesriikide pädevaid asutusi töötama välja selliseid projekte, mis annavad noortele võimaluse õppida neid oskusi, mida neil tööturul vaja läheb, et nad oleksid konkurentsivõimelised seal. ning samuti tervitan algatust eh, toetada koostööd eh, ülikoolide, koolide, ettevõtjate kogu ühiskonna vahel. Ehm, ettevõtlussektor saab, saaks ehm, väga palju ära kasutada noorte võimalusi. aitäh, kolleeg George, palun. aitäh, tervitan seda tähelepanu, mis ehm, raportis on suunatud noorte tööpuuduse vastu võitlemisele ja keskendub oskuste suurendamisele lähtekohaks on see, et need takistused noorte ees on väga mitmekesised, seetõttu on vaja leida sünergia valitsuse, kogukondade, ettevõtluse vahel selleks, et pakkuda noortele vajalikke võimalusi. raport toob õigesti välja, et tuleb kaasata ettevõtjad, keskendudes just VKE-dele ning haridusasutused ning kogukonnad tööhõiveasutused eh, mängivad väga olulist rolli avaliku erasektori partnerluse edendamisel. loomulikult ei tohi sekkuda liikmesriikide pädevusse. Eh, raportis pööratakse tähelepanu sellele, et noortele antakse nende õigustatud koht ühiskonnas, mis on väga õige. ESF-i programm mängib keskset rolli maksimeerimaks vabatahtlike organisatsioonide rolli, kes tegelevad noortega, kes on lootuse kaotanud Põhja-Iirimaal on selle fondi kasutusele võtmine olnud takistatud, kuna bürokraatia, sellega kaasnev bürokraatia on olnud liiga kõrge, aitäh. proua Haakin, mis mulle meeldib selle raporti puhul, on see, et siin on välja pakutud praktilisi võimalusi, kuidas toime tulla selle üle seitsme miljoni noorega, kes ei tööta ega õpi selles osas, et oskused ei vasta tööturu vajadustele, siin on asjal kaks aspekti, ollakse kas üle- või alakvalifitseeritud, mis tähendab, et me peame looma tugevad seosed ettevõtluse ja haridussüsteemi vahel, aitamaks noortel siseneda tööturule, lõimuda seal ning sellele aitaks kaasa ka uue võimaluse andmine keskhariduse omandamisel. me peame oskused ja töökohad kokku tooma, lähenema probleemile holistiliselt. haridus peab kestma kogu eluea väitel ning tuleb kaasata noori ettevõtjaid dialoogi, kasutada ära nendepoolsed mõtted ja mõtlema selle peale, kuidas toetada noori, et nad äh, pärast kooli leiaksid töökohad, tuleb äh, toetada ka loomemajandust, äh, sealne potentsiaal on väga suur. ja nüüd lähme edasi, Kallase Gebhardi raport, kõigepealt härra Pospišil, palun. suur tänu, juhataja mul oli väga hea meel avaldada toetust sellele raportile. digitaalne ühtne turg on üks olulisemaid prioriteete meie ametiaja jooksul, eriti juhul, kui meil õnnestub suurendada võimalust ähm, internetimüügiks ja piiriüleseks äh, teenuste müügiks, selles osas on mul väga hea meel, meil on Schengeni ala kus piire ei ole, aga digitaalsel turul on hetkel veel piirid ja need on vaja eemaldada uurimised, mis läbi on viidud, näitavad, et üha enam ettevõt-, müüvad ettevõtted oma kaupa internetis üle küll oma riiklikutes piirides, aga väga vähe üle piiri Tšehhi Vabariigis kakskümmend kuus protsenti VKE-dest müüvad oma teenuseid internetis, aga ainult seitse protsenti teevad seda piiriüleselt. seega meil on vaja tagada see, et interneti müük muutuks lihtsamaks ja see raport toetab selle, seda arengut. aitäh, järgmisena saab sõna härra Benito Siluaga. suur tänu, juhataja, me jääme hääletamisel erapooletuks eh, digitaalse ühtse turu akti raporti osas, sest kuigi me toetame seda, et üle minna uuele digitaalsele ajastusele, ei toetame sellist lähenemist. meil on vaja tagada kestlik areng ja töökohad, selle raporti puhul on oht, et see töötab enam suurettevõtete kui VKE-de heaks ja muudatusettepanekud meie poolt esitatult näitavad, milline peaks olema olukord, meil on vaja andmekaitset, me peame kaitsema ka üha enam interneti neutraalsust digitaalne võrdõiguslikkus on vaja tagada meie kodanikele. internet peab looma võimaluse osaluseks äh, ja muutuseks, nii nagu me nägime muutust tulenevalt Araabia kevadest. internet äh, peab olema järgmine suur muutus. suur tänu, proua Morvai! aitäh! härra president, ma hääletasin selle raporti poolt, mis puudutas digitaalset ühtset turgu. aga punktis C on väga kurb lugeda et, et neli protsenti VKE-dest pakuvad oma teenuseid internetis ja kasutavad üleüldiselt internetti äritegevuseks. kaasatud on ka mikroettevõtted. ma kujutan nüüd endale ette oma tuttavaid, kes on kodus väikeste lastega või hooldavad oma vanemaid ja kes kodus äh, keedavad moosi või äh, küpsetavad või teevad mingit käsitööd, nad võiksid ju neid kõiki tooteid müüa, kui neil oleks võimalik neid tooteid müüa. aga miks nad ei kasuta seda müügivõimalust? kui lähen tagasi koduriiki, siis äh, kohe kindlasti uurin ametivõimude käest, kuidas on olukord kas sellistel inimestel, kellel on mikroettevõtted, kas nad tõesti saaksid kasutada rohkem võimalusi selleks, et äh, müüa ka internetis oma tooteid ja niimoodi oma olukorda parandada? mul oleks väga hea meel, kui äh, ta oleks ka selles küsimuses nii range nagu vasakpoolsetega. suur tänu, äh, kolleeg Borson, palun me kõik peame äh, tegutsema vastavalt äh, rangetele reeglitele Euroopa Liidus, mis puudutab ka neljateist päevast kauba tagastamise õigust, see on küll õiglane äh, tarbijatele, aga see toob endaga kaasa kulud ettevõtetele. paljud meie kodanikud kardavad osta internetikeskkonnas, sest nad ei tea, mis nende õigused on. keskmisele tarbijale on väga keeruline otsustada, kas müüja äh, tegutseb Euroopa Liidus. kui me loome spetsiaalse usalduse kaubamärgi, siis muudaks see olukorra lihtsamaks äh, kauba kohaletoimetamine on samuti probleem, see peab muutuma läbipaistvamaks ja odavamaks. me ei saa eeldada, et internet müügikanalina laieneb niikaua, kui meie tarbijad kardavad, et nad saavad petta. suur tänu, juhataja. Euroopa Liit peab täielikult realiseerima kõik võimalused, mis internet pakub ja see peaks arendama ka digitaalset ühtset turgu. meil on palju piiramatuid võimalusi revolutsiooni teha kõikides Euroopa Liidu majandusvaldkondades ning muuta meie igaühe elu. ühtse turu lõpuleviimine, selle tagamine kõikidele kodanikele on oluline selleks, et saavutada teadmistepõhine majandus, tagada majanduskasv ja luua kõrgekvaliteedilised töökohad aga oluline on see, et tarbijad, kodanikud, VKE-d ja kõige haavatavamas olukorras inimesed saaksid tõhusa kaitse ja taskukohase juurdepääsu internetikeskkonnale kodanikud peavad paremini mõistma, kuidas lõigata kasu digitaalsest revolutsioonist, kasutades nutikaid teenuseid ja tehnoloogiaid. ettevõtted, eriti VKE-d, peavad olema paremini ettevalmistatud äh, tavapärase tööstuse digitaliseerimiseks, selleks et Euroopa oleks valmis toime tulema nende väljakutsetega, mis tulevikus ees seisavad, aitäh! suur tänu ja äh, härra Caputo, palun! suur tänu, äh, juhataja! see tekst näitab selgelt, millised on võimalused ja väljakutsed Euroopa Liidus, eh, luues eh, täielikult eh, integreeritud digitaalset ühtset turgu. me näeme, et olukorra ühtlustamine, tegevuste tagamine selleks, et inimesed saavad osta ja müüa piiriüleselt ilma probleemideta meil on teatud reeglid autoriõigustele, aga meil ei ole tagatud kõigepealt meil on vaja õiget äh, õigusraamistikku selleks, et äh, me saaksime võidelda piraatluse äh, ja muude selliste tegevustega, meil on vaja konkreetsemaid reegleid vahendajatele internetikeskkonnas. me peame erilist tähelepanu pöörama nendele võimalustele, mis on seotud suurandmetega ja pilvandmetööstusega. digitaalne turg aitab meil luua majanduskasvu, tekitada tööhõivet ja võimalusi noortele inimestele. aitäh, härra Kelly, palun. suur tänu, juhataja. veel kord, mina hääletasin selle raporti poolt ja jätku-, jälgisin meie fraktsiooni lähenemist. tegemist on olulise teemaga, selles pole kahtlustki ning see on seotud ka teiste punktidega, millest rääkisime, töötus, noorte töötus ja naisettevõtlus. tegemist on suurepärase võimalusega Euroopa Liidule, me saame luua suure arvu töökohti ilma täiendavate kuludeta nelisada viisteist miljardit eurot on võimalik äh, luua Euroopa majanduses, kui me suudame seda õigesti teha ja sellele me peamegi mõtlema. kas me suudame seda ellu viia korrektselt, me peame samas tagama ka selle, et me eemaldame äh, igasugused takistused ettevõtete teelt ja peame tagama, et äh, inimestel oleks lihtsam osta ja müüa asju internetikeskkonnas. suur tänu ja proua Harkin järgmiseks suur tänu, juhataja. mul oli hea meel toetada seda raportit ühtse, digitaalse ühtse turu akti ettevalmistamisel, sest see võimaldab meie tulevikku vaadata, aga ma ei toodanud, toetanud muudatusettepanekut kakskümmend neli, kuigi see on ALDE muudatusettepanek. seal üritatakse luua tasakaal, mõistes seda, et digitaliseerimine suurendab autonoomiate paindlikkust aga samas äh, toob see uusi väljakutseid, näiteks mis puudutab tööaega, läbipõlemist ja nii edasi. ma toetasin esialgset teksti, sellepärast et seal soovitakse, et komisjon viiks läbi äh, täiendava mõjuanalüüsi, äh, mis puudutab tööjõu intensiivsust, paindlikkust ja mõju pereelule, nagu ka ja ka laste arengut puudutavad, jah me teame, et kõik digitaliseerub, aga see ei tähenda, et kõik on hea ja me saame pimesi edasi liikuda ilma negatiivseid nüansse analüüsimata digitaalne turg nagu ka muu, kõik muu iseenesest ei taga häid tulemusi, me peame kaaluma positiivseid ja negatiivseid, me peame rõhutama positiivseid ja minimeerima negatiivseid mõjusid. aitäh! aitäh! sellega on meil hääletuste selgitused lõppenud, katkestame istungi kuni kella kolmeni.